komisjoni avaldused Türgi kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eduaruande kohta. kõigepealt ma paluksin sõna võtta minister Kurkulassel. suur tänu, austatud parlamendiliikmed. eesistuja nimel tahaksin ma tänu avaldada parlamendile ja eriti proua Omen Reutenile tehtud töö eest. Teiepoolne resolutsioon toob välja terve rea punkte ja ka probleeme, mis on väga tähtsad ja see resolutsioon äh, on ähm, ajastatud väga õigel ajal äh, oluliste suhete arengus Türgi ja Euroopa Liidu vahel. nõukogu pöörab Euroopa Liidu ja Türgi valitsuse suhetele suurt tähelepanu. Türgi on Euroopa Liidu kandidaatriik ja väga üli- ja väga oluline partner, kelle majandus on äärmiselt äh, dünaamiline. Need äh, liitumisläbirääkimised, äh, mille aluseks on tavapärased liitumistingimused, peaksid andma meile võimaluse jõuda siis sõidukiirusele ja sellepärast me toetame seda, et on avatud regionaalpoliitika peatükk eelmisel aastal. Euroopa Liit peaks jääma Türgis arengute katalüsaatoriks, kui me räägime õigusriigi põhimõtte juurutamisest ja põhiõigustest ja kodanikuvabadustest. nõukogu on pühendunud Türgi aitamisele nende reformide teel ja tahame tagada seda, et äh, tasakaalu garantiid on ka paigas selleks, et äh, äh, õigusriigi põhimõtted, võrdsuse põhimõtted, inimõiguste põhimõtted oleks rakendatud, nende reformide rakendamine vastavalt Euroopa kriteeriumitele on äärmiselt oluline punkt. nõukogu no, tunnustab positiivselt seda, et Türgis on välja kujunemas aktiivne vabakond ja selliseid arenguid me peaksime toetama. ja see on äh, Türgi puhul kindlasti äärmiselt oluline. me tervitame ka teisi äh, positiivseid arenguid. muuhulgas äh, võiksin siin ära tuua selliste kogude äh, või organite loomise nagu ombudsmani instants, siis eh, siseriiklik inimõiguste nõukogu ja samuti on astud, eh, astutud väga olulisi samme naiste õiguste tagamiseks ning meeste ja naiste vahelise võrdõiguslikkuse tagamiseks. sellegipoolest on vaja teha ka lisajõupingutusi, eriti mis puudutab eh, põhivabaduste ja vab-, õiguste kaitset Türgis seadusandluse vaatevinklist ja ka praktikas. siin äh, loetleksin ma sõnavabaduse, kogunemisvabaduse, usuvabaduste kaitse ja selle, et inimestel peab olema õigus oma vara kasutada oma äranägemise järgi see, et politseiametkonnad on meeleavaldajate suhtes kasutanud liiast vägivalda, tuleb võtta juurdluse alla. me ei tohiks kindlasti lubada pressivabaduse piiramist ning me oleme Türgis näinud väga paljude ajakirjanike, kirjanike, akadeemikute ja inimõiguste kaitsjate vastaseid juurdluseid üsna tihti näeme me seda, et veebilehekülgi keelustatakse ebaproportsionaalselt palju ja ei ole tagatud äh, korruptsiooni organiseeritud kuritegevuse alase seadusandluse vettpidavus ja need on kõik murettekitavad küsimused. ma tahaksin rõhutada seda, et need küsimused, mis on murettekitavad äh, olnud Euroopa Liidule, on kõik äh, esitatud ka läbirääkimiste käigul, kui me kohtus, kui kohtus Erdogan kahekümnendal jaanuaril eesistuja Van Rompuy ja komisjoni president Barrosoga. Van Rompuy ja Barroso viitasid hiljutistele arengutele Türgis ja edastasid väga selge ja selgelt mõistetava sõnumi Erdoganile Euroopa Parlamendi seisukohtade kohta, Euroopa Liidu seisukohtade osas võimude lahususe ja äh, kohtusüsteemi sõltumatuse osas. rõhutati seda, kui oluline on tagada toimiv ja öö, äh, operatiivkindel politseiüksus me tahaksime selles kontekstis rõhuda sellele, et Türgi kandidaatriigina on äh, võtnud endale kohustuse liitumise poliitilisi kriteeriumi täita ja nüüd ei ole aeg vähikäigu andmiseks, tuleb tagada see, et kohtuinstantsid on äh, võimelised tegutsema erapooletult kellestki sõltumatult. me eeldame, et Türgi teeb jõupingatus, jõupingutusi tagamaks selle, et nad täidavad täies mahus Kopenhaageni liitumiskriteeriumid. Kopenhaageni kriteeriumide täitmine, lisaks sellele, et tegemist on liitumise vältimatu, vältimatu eeltingimusega, tooks see kasu ka Türgile ja kindlasti täidaks Türgi kodanike ootused. kui lubate, ma tahaksin nüüd lühidalt äh, rääkida sellest, äh, millised on olnud meie suhted teistes sektorites Türgi ja Euroopa Liidu vahel kõigepealt ähm, me toetame seda, et eelmisel aastal alla kir-, äh, allkirjastati tagasivõtuleping ja me loodame, et liikmesriigid ja Türgi täidavad selle täies mahus. edusamme on tehtud ka viisavabastusrežiimi alases dialoogis, kuid edasised edasisammud sõltuvad Türgist, sõltuvad sellest, kui täpselt järgitakse eeltingimusi, mis on osa tegevuskavast viisavabastuse puhul, nii nagu selle vastu võttis nõukogu. arvestades seda, et Türgi on üks äh, illegaalse immigratsiooni peamistest transiitriikidest suunal, Euroopa Liidu suunal, on äh, kahepoolsete kokkulepete äh, rakendamine ja täitmine ehk siis tagasivõtulepingu ja selle sätete täitmine ilmselge prioriteet nüüd ähm, selles kontekstis Türgi poolt vastu võetud välismaalaste ja välismaalaste kaitse seadus andis väga suur samm edasi äh, õigel teel. nüüd läbirääkimiste raamistik ja Euroopa Nõukogu äh, hiljutiste järelduste puhul on alati viidatud sellele, et Türgi peab vankumatult jätkama äh, heanaaberlike suhete arendamist naaberriikidega ja kõik, äh, mis nad on allkirjastanud ÜRO äh, kohustustena, tuleb neil ka rakendada ja nendest kinni pidama. ja seega me loodame, et äh, Türgi ei ähvarda mitte ühtegi liikmesriiki, ei tekitaks pingeid ühegi liikmesriigi suhtes, mis neid heanaaberlikke suhteid võiks ohustada. me peame kinni pidama liikmesriikide suveräänsetest õigustest ja see hõlmab endas ka siis bilateraalseid äh, kokkuleppeid ja äh, kokkuleppeid näiteks ka energiavarude kasutamise kohta ning lisada tuleks äh, siia ka ÜRO mereõiguse konventsioon. nõukogu on rõhutanud seda, et liikmesriikidel on suveräänsus nende territoriaalvetes ja me kahetseme kibedalt seda, et vaatamata sellele, et Türgi on oma allkirja andnud liitumis läbirääkimiste avamise li-, lisaprotokollile, ei ole nad seda täitnud. kui nad seda teeksid, siis nende läbirääkimiste positsioonid kindlasti paraneksid. Ehm, mis on aga eh, siiski positiivne, on see, et me saame tervitada seda, et taaskäivitatud on nüüd läbirääkimised ehm, jätkusuutliku Küprose probleemi lahenduse leidmiseks ähm, tuleb arvesse võtta siin ÜRO, ÜRO Julgeolekunõukogu deklaratsioonid ja resolutsioonid äh, ja me äh, loodame seda, et Türgi neid läbirääkimisi aktiivselt toetab ja äh, meie oleme pühendunud probleemi lahendamisele, see kannaks väga olulist rolli. suur tänu, ütleb härra juhataja ja annab sõna üle volinik Füülele. volinik Füüle, sõna on teil. suur tänu, proua juhataja, austatud parlamendiliikmed, eesistuja, väga hea meel on teid näha sellel arutelul selles positsioonis kõigepealt ma tahaksin tänada proua Oomen Raitenit ähm, väga hästi kirjutatud raporti eest ja selle eest, et äh, ta on jätkuvalt panustanud Euroopa Liidu ja Türgi vahelistele suhetele, on olnud raportöör selles küsimuses äh, teie kojas viimased seitse aastat, teiega on olnud koostöö ääretult meeldiv proua Amraiden. Euroopa Liidu Türgi suhted põhinevad üsna paljudel strateegilistel alustel ja liitumisprotsess on nendest kindlasti keskse tähtsusega, kuid ka teised ähm, valdkonnad on järjest tähtsamaks muutumas. kõigepealt siis meie dialoog ja koostöö välispoliitika osas, aga ka meie kaubandussuhted, meie koostöö mobiilsus ja rändeküsimustes ning meie dialoog energiaküsimustes. Need on ähm, veel aspektid, äh, mis viitavad sellele, et Türgi on Euroopa Liidu jaoks tõesti eristaatusega riik. viimastel, viimasel aastal oleme näinud väga positiivseid arenguid, kuid oleme pidanud tundma ka sügavat muret. positiivselt poolelt äh, tuleb kindlasti märkida ära see, et me oleme avanud äh, regionaalpoliitika peatüki, see on esimene peatükk, mis nüüd pärast kolme aastat, enamat kui kolme aastat avati me äh, allkirjastasime tagasivõtulepingu ja käivitasime viisavabastusdialoogi. me oleme käivitanud ka tolliliidu hindamisprotsessi selleks, et hinnata siis tolliliidu tugevusi ja nõrkusi, selleks et äh, rohkem kasu saada meie pikaajalistest äh, kaubandussuhtest. nagu ma aru saan, Maailmapanga aruanne jõuab parlamendi Inta komisjonini kahekümnendal märtsil Euroopa Liidu ja Türgi jätkasid intensiivseid dialoog välispoliitika küsimustest ja mis on veel oluline, Türgi mängis äh, väga olulist äh, rolli Küprose probleemi lahendamise läbirääkimiste jätkamisel. kahjuks, nagu ma ütlesin juba, on olnud põhjust ka tõsiselt muret tunda. Äh, need Äh, mured on seotud äh, ennekõike äh, valitsusepoolse vastusega hiljutistele korruptsioonisüüdistustele ja eriti seadusandluse vastuvõtmise osas, mis mõjutab kohtuinstantside ja tegutsemist ja sõnavabadust. ma olen öelnud välja oma seisukohad avalikkuse ees, aga rääkinud otse sellest ka Türgi osapooltega, välisminister Davutogluga ja Euroopa asjade ministri Tšavusogluga. me kavatseme anda nende arengute kohta väga detailse ülevaate meie tulevases eduaruandes oktoobrikuus. ma kavatsen jätkata ja isegi süvendada kindlameelset kannatlikku ja otsekohest dialoogi Türgiga õigusriigi ja põhivabaduste valdkonnas, kuid lisaks sellele peame me muutma seda, kuidas me teeme koostööd, tagamaks selle, et arengud erinevates poliitikavaldkondades oleksid suun-, võtnud suuna ikka õiges suunas. me peame näiteks rohkem tegema koostööd enne seda, kui seadusandlus visandatakse ja ette valmistatakse. komisjon kavatseb äh, lähinädalatel Türgi poolega just nimelt niimoodi neid suhteid arendada, tagamaks selle, et meil oleks meie koostööst ühtne arusaam. see on ainus viis, kuidas Euroopa Liit võiks jääda reformide ankruks Türgis ja kuidas me saame toetada kõiki neid selles riigis, kes nõuavad suuremat vabadust ja rohkemat demokraatiat samas aga äh, kavatsen ma äh, ka jätkuvalt äh, nõuda nõukogult, et nad sõnastaksid lõpuks tegevuskava või kui teie eelistate, siis võrdlusalused kahekümne kolmanda peatüki osas liitumisläbirääkimistel. see on asi, mida on Türgi meilt palunud, nii et äh, usume neid eh, siis ja eh, astume nendega konstruktiivsesse dialoogi selleks, et eh, nendes väga olulistes küsimustes tulemusi saavutada. suur tänu, volinik Füüle ja nüüd Rahvapartei nimel saab sõna proua Oomen Reuten. suur tänu, proua juhataja. suur tänu kõikide nende soojade tervitussõnade eest, mis te olete minu aadressil esitanud, minister ja härra volinik, aga ega mina ei teinud seda raportit sugugi üksinda, seda resolutsiooni, vaid äh, ma olen alati üritanud äh, tagada selle, et oleks avatud dialoog parlamendis Türgi osas, et me oleksime kriitilised, kuid õiglased oma resolutsioonides. ja seda me siis oleme üritanud proua juhataja ka seekord saavutada ja loodetavasti on meid äh, ka selle viimase resolutsiooni puhul või kõige viimase resolutsiooni puhul teadnud, äh, saatnud edu. on väga oluline, et Türgi ja Euroopa Liidu vahelised suhted oleksid head, selleks on väga lihtne põhjus, Türgi on meie jaoks äh, strateegiline partner piirkonnas, kus äh, on väga palju probleeme aastal kaks tuhat viis võttis end Türgi endale kohustuse reformide läbiviimiseks, ega nad ei pidanud seda tegema meie jaoks, vaid omaenda kodanike jaoks. Need reformid ongi nüüd viimastel aastatel aset leidnud kuid äh, nii nagu äh, härra minister ja ka härra volinik olen ma ka mures äh, kõik sai alguse Geesi pargis toimunud meeleavaldustega seoses. Äh, alles hiljuti ähm, sai ähm, aga äh, surma viieteistaastane nooruk, äh, kes suri pisargaasi granaadi läbi ja me tahaksime tema lähi-, lähedastele loomulikult siin kaastunnet avaldada, aga asi ei piirdu mitte ainult Geesi meeleavaldustega, vaid ka teiste sündmustega. me oleme hiljutiste arengute suhtes oma resolutsioonis väga kriitilised meie aluseks, meie töö aluseks on see, et Türgi on võtnud ise endale kohustused meiega suhetes ja et Türgi peab olema õigusriigil põhinev riik ja lisaks sellele peab neil olema sõltumatu iseseisev kohtusüsteem. me ei saa lubada siin seda, et võimude lahusus ei ole tagatud. põhivabaduste kaitse, kohtusüsteemi kaitse, sõnavabaduse kaitse, need on asjad, mis meie jaoks on määrava tähtsusega ja mis on praegu ka kaalul. sellepärast, kui me räägime nende oluliste aspektide kaitsest ja detsembrini me eeldasime, et Türgis viiakse läbi reforme kohtusüsteemi sõltumatuse tagamiseks. kuid nüüd me peame tunnistama, et me oleme mures me tahame konstruktiivset dialoogi Türgiga selles küsimuses, me ei taha lihtsalt rääkida ainult nendest eelnõudest, mis on juba vastu võetud, me peame suunama pilgud rohkem tulevikku. eurooplased, äh, eurooplasena kaitseme me neid väärtusi, mis on vajalikud ja kohased ka Türgi koha ko,, kodanikele. suur tänu ja nüüd härra Obiols. tänan, juhataja variraportöörina sooviksin kõigepealt väljendada oma heameelt selle üle, ähm, kuidas läbirääkimised on edasi läinud. ja äh, väljendada heameelt ka selle aruande üle. see käsitleb meie soove, äh, kuidas Türgi võiks tulevikus areneda mis on iseenesest positiivne, aga sama positiivne ei ole ma kaugeltki mitte, kui ma mõtlen olukorrale Türgis. aasta, mida aruanne käsitleb, ei ähm, ole kindlasti positiivne. Näe, võtame kas või kodanikuühiskonna julmalt äh, maha surutud äh, meeleavaldused äh, Gezi pargis äh,, võtame kas või selle murdeealise, kes suri lõpuks pärast üheksa kuust haigust. ja ma arvan, et äh, see lihtsalt ähm, kinnitab veel kord, et taolised sündmused ei tohiks jätkuda Türgis Türgi valitsuses on ähm, toimunud muudatusi, mitmed ministrid on äh, valitsusest lahkunud, skandaalide tõttu on ähm, probleeme meediaga ja on üldine selline ebakindlusetus tuleviku suhtes. lühemas perspektiivis on see kindlasti otsustava tähtsusega, näiteks kas või mis saab lähitulevikus toimuvatel kohalike omavalitsuste ja presidendivalimistel need saavad olema tuleviku seisukohalt otsustava tähtsusega. isiklikult ma paraku siiski ei suuda ennustada, milline nende tulemus võiks olla. seetõttu ma pooldaksin ettevaatlikkust, eh, korrata veel kord üle öö, ehm, oma positsioone ning eh, väljendada selget kriitikat faktide alusel ja mitte arvamuste äh, alusel. juhataja, palun teid kinni pidada kõneajast. nüüd Alde nimel kolleeg Lambsdorff, palun. tänan, juhataja. Türgi on tähtis naaber, suur ja uhke riik. Euroopa Liidus elab ka palju türklasi. kogu see liitumise küsimus Ähm, on meie jaoks tähtis ja ma sooviksin tänada, et kogu selle protsessi käigul on just, käigus on just nimelt äh, poliitiline külg esile tõstetud. meie jaoks on tähtsad vabadused ja vabadused on just nimelt ohus trükki, Türgis. näiteks on seal äh, rohkem ajakirjanikke vangis kui Iraanis ähm, või Hiinas siis ähvardatakse Twitteri sulgemisega, sellepärast et seal on selliseid asju, mis ei ähm, meeldi peaministrile. igal asjal on oma piirid ja kui me vaatame seda, kuidas kodanikuühiskonnale järjest rohkem ettekirjutusi tehakse, on täiesti selge, et see muudab inimeste elu järjest raskemaks ja selline asi ei ole teps mitte õige. inimeste põhiõigused Ähm, justiitssüsteemi õigus otsustada, mis on õigus, mis on, mis on õige, mis on vale, kõik need on ähm, ohtu sattunud paljud sellised arengud, äh, muuhulgas näiteks äh, reformi taker, reformide takerdumine, on väga hoiatavad, aga Türgi, nagu ma ütlesin, on suur ja uhke riik, me peame teg-, suhtlema nendega energia küsimustes, äh, tähtis on ka kindlasti see, mida Türgi on pagulastega seoses ette võtnud, aga, aga samas on kahe tuhande viienda aasta öö, olukorraga võrreldes mõned asjad tegelikult meie vahel meie nendes läbirääkimistes hullemaks läinud, kui need varem olid, mis on ääretult kummaline. aitäh! tänan, kolleeg Lambsdorff. Äh, kas te võtate kolleegi küsimuse? aitäh! härra Lambsdorff, te mainisite oma kõnes vabadusi. kas Türgi peaks saama liikumisvabaduse. mida, milline on teie analüüs, mitu türklast võiks Põhja-Euroopasse emigreeruda äh, äh, pärast liikumisvabadust äh,, eriti ma pean siin silmas Ühendkuningriiki ja Saksa-. Äh, mõelge palun nende arvude peale, rahvaarv üheksakümmend miljonit ja nii edasi. tänan kolleeg, mul on teile halbu uudiseid. ma jätsin oma kristallkuulikese, millega tulevikku ennustada, koju ja ma ei oska tõesti seetõttu öelda, kui palju türklasi kahe tuhande kahekümne viiendal aastal sooviks Põhja-Euroopasse kolida. aga asi ei ole sellis, küsimus on selles, et paraneksid ärimeeste, üliõpilaste liikumisvõimalused teadlaste liikumisvõimalused, sellepärast et paljude nende ees sulguvad konsulaadi uksed äh, Ankaras äh, me, me ei saa öelda, et need inimesed ei ole teretulnud. aitäh ähm,, kolleeg Lambsdorff. kolleeg Keller viimase aja korruptsiooniskandaalid näitavad veel kord, kui tähtis on usaldusväärne liitumisprotsess. kui liikmesriigid äh, igasugustel tingimustel ei ütleks, siis oleks meil palju suurem mänguruum. meil ei oleks äh, tähendab, kui oleks varem kategoorilisemalt tegutsetud, ei oleks meil praegu neid probleeme, mis meil nüüd on, sellepärast et ega tegelikult de facto ju seda protsessi ei toimi. aga selle asemel, et väga selge sõnaga rääkida inimõigustest, oleme me hakanud eksportima oma inimõiguste probleeme Türki, nagu me teame, äh, see tagasivõtulepingutega on. me leiame samas, et viisa liberaliseerimine on väga tähtis vahend. jah, viimasel aastal on neil toimunud palju tähtsaid demokraatlikke reforme, aga paraku need jäävad äh, meeleavaldajate vastase vägivalla varju ja minagi sooviksin meenutada Berkinel Valli viieteist-aastast, kes äh, suri pisargaasist saadud ähm, vigastustesse. sooviksin meenutada ka seda, et on rünnatud demokraatliku partei büroosid ja ma loodan, et see fakt ei takista tulevaid valimisi olemast rahumeelsed ja rünnetevabad. mina tõlgendan asja niimoodi, et kõik need korruptsiooniskandaalid ähvardavad kohtusüsteemi sõltumatust. Euroopa Liit võiks tegelikult palju jõulisemalt tegutseda äh, kui me selgelt välja ütleksime, et jah, võt-, oleme nõus Türgi oma liikmeks võtma, kui nad järgivad Kopenhaageni kriteeriume. see peaks olema ainukene tingimus ja liikmesriigid peaks lõpuks ometi selle selge sõnaga välja ütlema, aitäh! tänan! ECR, poolteist minutit, härra Van Orden, aitäh! juhataja. selle kuu lõpus toimuvad kohalikud äh, valimised ja aasta teises pooles presidendivalimised. arvestades seda, et ähm, äh, seal piirkonnas on kriise, on see kindlasti otsustav aasta Türgi jaoks ning Türgi ja Euroopa Liidu vahelise suhte jaoks. küsigem endalt, millise signaali me sooviksime välja saata. paljud meist sooviksid Euroopa Liidus endas suuri muudatusi näha ja eriti sooviksime äh, distantseeruda poliitilisest integratsioonist. Äh, eurooplased soovivad meilt rohkem äh, majandustegusid ja nad on mures selle liikumisvabaduse pärast praegustel ohtlikel aegadel ja nad eelistaksid pigem konkreetselt NATO-t kui Euroopa julgeoleku kaitsepoliitika teatrit ja mõelgem selles kontekstis Türgi peale, tegelikult meie huvides on teha maksimum selleks, et Türgi oleks vaba turupõhimõtetel tegutsev järjest stabiilsem ähm, riik, kes oleks tugev NATO liitlane. kui palju lihtsam oleks see Türgi jaoks kui palju lihtsam oleks meie jaoks sellisel juhul Türgit vastu võtta, kui tegeldaks selle ähm, vaba liikumise küsimusega, sätestades sellele pika ülemineku aja. ehk saatkem äh, positiivne signaal Türgile, avagem energia peatükk äh,, andkem rohkem humanitaarabi nendele põgenikele, kes on Türgi piiri ähm, piirkondades ning tehkem midagi ka Küprose ühinemise küsimus. andkem aru, tegu on kahepoolse asjaga, milles on vajalik äh, Türgi ja Küprose vastastikune usaldus ning ma loodaksin Kreeka eesistumiselt äh, suuremat abi selles küsimuses, aitäh! Teil on sinise kaardi küsimus, palun jah, aitäh. kas te oleksite nõus järgneva ettepanekuga? teeme Euroopa Liidu paindlikumaks, selliseks, kus Ühendkuningriigil oleks selline ähm, väga paindlik suhe Euroopa Liiduga ja Türgi ühineks samadel põhimõtetel kui Ühendkuningriik, et oleks nii-öelda teise kiirusega ähm, äh, liikmesriik, kas see oleks teie jaoks vastuvõetav ettepanek? mikrofon, palun. mikrofon, palun. ma arvan, et teil on täiesti õigus just nimelt midagi sellist minu kodumaa rahvas soovikski. muidugi ähm, ei meeldi mulle see kahe kiirusega Euroopa kiirem kõlab ju paremini kui aeglasem, ma sooviksin sellist mitme keskusega äh, või rohkem a la carte Euroopat, kus Ühendkuningriik oleks jätkuvalt Euroopa Liidu keskmes, aga mitte Äh, osaledes paljudes nendes ähm, valdkondades, kus äh, teised liikmesriigid näiteks sooviksid suuremat integratsiooni ja ma arvan, et taolises olukorras oleks Türgil palju lihtsam liituda. kuue nimel eh, eh, pooleteiseks minutiks härra Hadži Georgiou. tänan, juhataja. härra Van Ordeni järel on alati väga raske sõna võtta, sellepärast et tema on ilmselt üks kõige paremaid eeskõnelejaid äh, Türgi nimel. meie arvates Türgi on mureküsimus. praegusel ajal Türgis ähm, toimuvad konfliktid ei tohiks Türgi osakonda, Türgi, Türgi ähm, riiki tagasi pööret tegema sundida. ehk ähm, Türgi ei tohiks kukkuda tagasi keskaega ja kindlasti me peaksime Türgit ka objektiivselt nägema ja nende võetud kohustusi objektiivselt nägema. ma tervitan raportööri tehtud tööd, kuigi muidugi alati on kõike võimalik paremini teha. viisteist, kakskümmend kolm ja kakskümmend neli peatükk Ähm, nende avamine, nagu Türgi seda soovib. Ähm, ja Küprose protokoll, ähm, noh, see on muidugi küsimus aga põhimõtteliselt ähm, ma saan aru, et äh, Küprose äh, küsimuses läbirääkimised ähm, peaksid jätkuma ja me loodame, et rahvusvaheline üldsus ning Euroopa Liit demonstreerib ka, demonstreerivad ka solidaarsust ja annavad meile lahenduse, kus oleks, äh, kus oleks ette nähtud kaks tsooni sellel saarel, ähm, kaks kogukonda Ehm, kus inimestel oleks eh, demilitariseeritud keskkonnas võimalik elada. usalduse ülesehitamise meetmed Türgi poolt, neid kindlasti on vaja. me ei tohiks lubada otsekaubandust öö, ehm, eh, okupeeritud osaga. resolutsioon viis viiskümmend Famagusta, Famagustat kohta, selle elluviimine, seda me soovimegi ja mitte midagi rohkemast. härra Salavrakos EFD nimel, tänan, juhataja. ka mina sooviksin toetada proua Omen Reuteri raportit, mis äh, on eelmiste raportite jäätmine. Türgi on täiesti kindlalt Lähis-Ida väga oluline riik, aga Euroopa standarditest ja väärtustest on nad ikkagi veel väga kaugel. nagu raportöör oma raportis ütleb, on olukord Türgis äärmiselt murettekitav, skandaalid, korruptsioon, probleemid põhiõigustega ning võimude lahususega meil on värskeid näiteid. interneti tsensori, tsens-, tsensuuri kohta ning salateenistuse täiendavate volituste kohta. Türgi ei ole liitunud Türgi ei ole liitunud rahvusvaheliste konventsioonidega, näiteks rahvusvaheliste protokollidega, nad keelduvad tunnustamast ühte Euroopa Liidu liikmesriiki, neil on ikka veel kaasuspelik Kreeka vastu, nad pidevalt rikuvad meie territoriaal, vetepiire, need on kõik vägagi ähm, palju reetvad märgid. üheksasada miljonit eurot ähm, liitumiseelset abi on Euroopa Liit Türgile andnud me peaksime lõpuks ometi eh, hakkama tegelema ikkagi Euroopa Liidu inimeste probleemidega. diplomaatiline jutt on tihti liiga leebe ja võib mõjuda pidurina. me peame Türgi suunal selgemalt rääkima. juhataja, ma paluksin veel kord, et saadikud eh, hoiaksid oma eh, või peaksid kinni kõneajast. kolleeg Liisek. vabandust, proua Stassen, fraktsioonilise kuuluvuseta liikmed. aitäh, juhataja. nagu ähm, tavaliselt tasub konstateerida, et Türgi ei ole ikka Euroopa Euroopa riik ja sellest ei saa ka kunagi Euroopa Liidu ähm, liige. Türgi on väga äh, problemaatiline olnud just nimelt Erdogani ajal, mõelgem politseivägivalla üle, valitsuskorruptsiooni üle, äh, õigusriigi nõrgenemise üle, sõnavabaduse elimineerimiseni üle. komisjon ja parlament ei saa sellist asja aktsepteerida nõndanimetatud läbirääkimiste raamistik on kaasa toonud selle, et nüüd peaks ähm, nõukogu lõpetama läbirääkimised ja kogu lugu. komisjon ähm, hoiab kümne küünega sellest Türgi projektist kinni, meie aga kordame ikka ja jälle, islamistlik repressiivne Türgi ei saa kunagi liituda Euroopa Liiduga ja kahekümne teisel mail hääletavad PVV poolt ka Hollandi inimesed, kes samamoodi arvavad. ja nüüd härra Liisek, poolteist minutit. suur tänu. lugupeetud minister, lugupeetud volinik. mina räägin siin eurooplase ja Poola kodanikuna. miks ma mainin siin seda, et ma olen Poola kodanik? sellel aastal tähistavad Poola ja Türgi kuuesajandat diplomaatiliste suhete loomise aastapäeva. Poola-Türgi suhted on alati olnud väga head. Türgi oli ainuke riik, mis keeldus tunnustamast Poola jaotamist üheksateistkümnendal sajandil ning äh, kaitsesid samuti Poola saatkonda äh, natside eest äh, teise maailmasõja ajal. nii et meie suhted on alati olnud väga head ja ma tahaksin julgustada Türgit tegema kõike vajalikku, et täita kõiki kandidaatriigile esitatavaid nõudmisi nagu iga teinegi kandidaatriik peab ka Türgi kõik Kopenhaageni kriteeriumid täitma ja näitama, et Türgis peetakse kinni kõikidest meie väärtustest, demokraatiast ja inimõigustest, et äh, pööratakse tähelepanu korruptsioonivastasele võitlusele ja Türgi peaks keskenduma kõikidele reformidele, et liitumisprotsessi kiirendada, eriti just õigusreformile. aitäh, palun nüüd härra Howitt, üks minut. suur tänu, mina toetan teisi leinates Berkin Elvanit, kes tahtis lihtsalt minna leiba ostma ja ta sai surma läbi pisargaasi äh, granaadi, ta oli viieteist aastane ja ta suri pärast pikaajalist koomat. Amnesty International ütleb, et tegemist on pikaajalise inimõiguste rikkumise jätkumisega. praegu on demokraatia Türgis suure surve all. valitsus sekkub vabaühenduste tegevusse ja paljud inimesed vahistati eelmisel kuul lihtsalt sellepärast, et nad kuulusid ametiühingutesse. ja ma toetan teisi oma sügava mure väljendamises sellepärast, et on äh, blokeeritud inimeste ligipääs Youtube'ile ja Facebook'ile, mis piirab inimeste vabadusi ning samuti on uus äh, kohtunikke puudutav seadus, võimude segamine, mis tagab valitsusele rohkem kontrolli õigusmõistmise üle ja Türgi saaks siin palju paremini esineda. aitäh, palun nüüd härra Tahv. lugupeetud juhataja. Türgi kriis süveneb üha ja ka seetõttu, mis toimub praegu peaminister Erdogani ja Fertule Kulani vahel. Euroopa Parlament peab kindlasti rõhutama kriisi puhul seda aspekti, härra Füle rääkis siin tõsistest murekohtadest, kuid mina leian kahetsusega, et need mured on läinud nüüd nii suureks, et Türgi ei täida enam piisavalt Kopenhaageni kriteeriume. sügisel on uus komisjon ja parlament sunnitud siis hakkama kaaluma, kas pikale veniv ja frustreeriv liitumisprotsess on väärt jätkamist ja esitama küsimuse, kas ei võiks kaaluda mingisugust alternatiivset liikmesusvormi. Türgi puhul oleks võib-olla tegemist sobivama lahendusega, mis sobiks paremini nii Euroopa Liidule kui ka Türgile endale. suur tänu teile! aitäh! kolleeg Velder, üks minut, palun. suur tänu! kaheksateistkümnendal aprillil kaks tuhat seitse leidis aset väga must päev protestandi kogukonna jaoks Türgis, sellepärast et noor, viis Türgi noort hukkusid. ja täna härra volinik raputas protestandi kogukonda veelgi suurem šokk, sellepärast et eelmisel nädalal leidsid aset need surmad ja te mõistate, et ja need äh, kurjategijad vabastati ning nüüd need inimesed on jälle vabaduses. protestandid, Türgis mina ise sain vastava kirja, kardavad oma vabaduse pärast ning ähm, muretsevad äh, oma vabaduste pärast Türgis üldiselt ma palun teil, härra volinik, pöörduda Türgi ametivõimude poole, et seda kohtuprotsessi jätkataks me nõuame viieaastast vangikaristust nendele inimestele. see, et nad on täna vabaduses, on täiesti vastuvõetamatu. mina olen Iisraeli delegatsiooni liige ning üha rohkem on Türgi meedias näha ka antisemitismi ja ma tahaksin, et te räägiksite sellest Türgi ametivõimudega, tegemist on äh, täiesti vastuvõetamatu käitumisega riigi poolt, kes soovib saada Euroopa Liidu liikmeks ja me ei saa jääda siin lihtsalt kõrvaltvaatajateks. härra Stadler, palun. aitäh. ma võin jätkata samas stiilis äh, nagu härra Belder, teatud äh, isikud äh, rääkisid siin sellest noorukist, kes hukkus jõukus, kuid mina tahaksin rääkida ühest kolmest äh, isikust, kellest härra Pelder just äh, rääkis pärast äh, tunde kestnud piinamist hukati see inimene ja nüüd need kurjategijad on vabaduses see Türgi, kus on täielik karistamatus ja kus äh, olukord läheb aina hullemaks tänu uutele seadustele, mis puudutavad äh, kohtuvõimu ja internetti, aga ähm, meie laseme kõigil rõõmsalt juhtuda. kui oleks tegemist Venemaaga, siis äh, oleks juba tekkinud täielik ülestõus, kuid kuivõrd tegemist on Türgiga, siis ei tehta midagi, sellepärast et moraalses äh, plaanis, äh, rõhutate just oma äh, majanduslikke strateegilisi huvisid, härra volinik, ja tõeline moraal unustatakse. Türgi ei liitu kunagi Euroopa Liiduga, sellepärast et kui korraldatakse vastav referendum, siis Austria rahvas ütleb igal juhul ei. aitäh, härra Mienmann, poolteist minutit suur tänu, ma tahaksin õnnitleda proua Omen Reutenit selle väga täiusliku raporti eest, mis puudutab Türgi liitumist, tegemist on väga pikaajalise protsessiga ja Türgi on selle käigus läbi viinud mitmeid majanduslikke ja poliitilisi reforme, nendega tuleb jätkata ega mitte vähikäiku teha, sest tuleb keskenduda põhiõigustele Euroopa väärtustele. Türgi ametivõimud peavad nendest kriteeriumitest olema teadlikud äh, nüüd selles keerukas äh, olukorras, millega Türgi silmitsi seisab. tuleb eelkõige rõhutada äh, proua Omer Reuteni ja voliniku seisukohti, kes teevad ettepaneku avada kahekümne kolmas peatükk, mis puudutab inimõigusi ning si-, siseriiklikku õigust, see lubaks meil paremini keskenduda selle ülesehitamisele Türgis. mis puudutab assotsiatsioonilepet, siis tegemist on väga olulise Euroopa Liidu partneriga. seega on Türgi osalemine siin väga oluline, samuti mis puutub äh, viisavabadust, siis see on samuti väga oluline küsimus. Euroopa Liidus on praegu keeruline olukord, kui me vaatame oma naaberriike, Ukrainat, Süüriat, või ka Türgid, siis Türgi peaks olema meie eelispartner oma äh, sidemete tõttu moslemiriikidega ja tü-, Euroopa Liit peaks keskenduma rohkem oma naabruspoliitikale. aitäh, palun nüüd proua Kopp. Euroopa. aitäh. räägime siin Türgist ja täna äh, hukkus äh, see viieteistkümne aastane nooruk, kes äh, soovis lihtsalt leiba, ta isegi ei avaldanud meelt ja pärast pikka koomat ta suri ja äh, inimene, kes põhjustas tema surma, jääb karistamata. ärgem unustagem siin parlamendis seda, mis äh, leidis aset Gezi pargis. inimõiguste olukord muutub Türgis üha hullemaks ja kahtlemata on peaminister Erdoğan täiesti korrumpeerunud ning liigub reaalsusest üha kaugemale. selle nooruki surm nõuab meilt, et me nõuaksime valjul häälel demokraatia sisseviimist äh, Türgis. aitäh, härra Taatmauf, üks minut palun um,. suur tänu geograafiliselt äh, on Türgi üheksakümne protsendi ulatuses Aasias aga Türgi valitsuse lähenemine öö, äh, pärimusküsimustele äh, asetseb ta Lähis-Itta. just õigusministril on õigus kohtunikke ja prokuröre ametisse nimetada, mis on veelgi hullem, praegu on nelikümmend ajakirjanikku Türgis vangistuses volinik äh, oma äh, ülbes äh, enesekiitluses ütles, et ta räägib türklastega ja nemad ei pööra aga volinikule mingit tähelepanu. Türgis on meedia äh, õigussüsteem äh, allutatud ja äh, vabaühendusse allutatud survele ja Türgi mitte ühelgi viisil ei austa lääne väärtuseid. Türgit tuleb näha liiga suurena, liiga vaesena, liiga teistsugusena, liiga autoritaarsena, et Euroopa Liidu liikmeks kunagi saada. on masendust tekitav, et Ühendkuningriigi suurparteid kõik rõõmustavad ja veavad seda vankrit, mille alusel peaks peaks Euroopa Liitu Türgi tulema, mõelge ikka järele. suur tänu, järgmisena saab sõna, üheks minutiks äh, sõna kolleeg Stojanov suur tänu millised edusammud kallid kolleegid millised edusammad kas äh, Türgi on äh, Armeenia rahvamõrva tunnustanud, kas nad on tunnustanud seda, mis nad on teinud äh, Bulgaarias, kas me oleme näinud hüvitisi, ähm, mis oleks makstud tuhande üheksasaja kolmeteistkümnenda aasta sündmuste ohvritele, kus on ajakirjandusvabadus, kus on lisaprotokolli kaitsmine ja me räägime selles kontekstis mingisugustest positiivsetest arengutest kas Türgi ei ole mitte meeleavaldustest üle sõitnud? loomulikult, eh, nad on kasutanud selleks politseijõude kuidas on Erdogan äh, teistsugune kui teised diktaatorid, kas nad mitte ei ole suur, äh, ka äh, Tür-, Küprose suhtes väga kahtlast poliitikat avaldamas, kus on edasiminekud, kas nad mitte ei suru põlvili kristlaskogukondi ei Türgile Euroopa Liidus, ei? suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Janaku Äh, suur tänu, proua juhataja. ma kuulasin ära eesistuja esindaja ja kuulasin ära härra voliniku ja kuulasin teid väga tähelepanelikult. meie resolutsioon äh, Türgi kohta hõlmab üsna äh, po mitut positiivset punkti Türgi arengute osas kuid ähm, siiski väga palju siin resolutsioonis öeldust ei vasta reaalsusele enam. poliitilist stabiilsust ei ole, väga palju kõhklusi on äh, valitsuse eetika osas, Geesi pargi sündmused, väga paljude inimeste hukkumine, lisaks sellele ajakirjanikud, kes on äh, vangistuses ja kohtusüsteem üldiselt on problemaatiline, kõik, kõik küsimärgid, jah, kujutagem ette, et äh, need probleemid on tekkinud teatud äh, rahutuste tulemusel, aga need on kõik asjad, mis puudutavad tegelikult valitsuse tööd. näiteks äh, üks küsimus on kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide tunnustamine, Ankara protokolli tunnistamine. me näeme seda, et kuna Türgi ei ole seda teinud, näitab nende poliitika tegelikku nägu, kuid samas on inimesi, kes jätkuvalt arvavad, et eh, Türgi peaks kuuluma Euroopa Liitu. ma arvan, et tegelikult neid inimesi on väga vähe, kes nii arvavad. me kujutame ette, et Türgi tahab tulla Euroopa Liitu praegusel kujul ilma midagi muutmata. see on äärmiselt tõsine poliitiline küsimus ja tuleb eh, lahendada ära poliitilistelt alustelt loomulikult äh, see jõupingutus äh, läheneda Euroopa Liidule aitab Türgil äh, olukorda parandada, isegi kui see toimub ainult väga pindmiselt, aga tõsine küsimus on see, et kas Türgi üldse tahab seda liikmelisust või mitte ja kas ta midagi üldse selles osas teeb. suur tänu, ütleb proua juhataja ja sõna saab üheks minutiks härra Sofokleos suur tänu. Türgi äh, paneb jätkuvalt äh, trellide taha ajakirjanikud, äh, nad on suukorvistanud meedia, ta rõhub inimesi tänavatel, inimesed hukkuvad Erdogani käitumise pärast viieteistkümne aastane poiss suri täna repressioonide tulemusena. Euroopa Liit peab ütlema seda, et Türgi ei pea kinni rahvusvahelisest õigusest, ÜRO konventsioonidest, Türgi pole tunnustanud Küprose vabariigi, Küprose probleem on lahendamata. meie resolutsioon ei ole tasakaalus, siin on lihtsalt reastatud sündmused, kui teil esitada äh, suuri tõsiseid küsimusi ja siin ei ole mitte ühtegi ettepanekut, mille kohaselt Türgist võiks kujuneda demokraatlikum riik ja mis võiks kuidagi äh, Eh, toetada Türgi rahva eh, püüdlusi. Euroopa peab eh, reageerima, me ei tohi avada peatükke viisteist, kakskümmend kolm ega kakskümmend neli. on tagumine aeg välja saata sõnum, et Euroopa Liidul on hääl, millega rääkida ja et see hääl peab ka kandma. suur tänu, järgmisena saab sõna üheks minutiks härra Pinev. suur tänu, proua juhataja, austatud härra volinik, härra minister Keisi ja Taksini äh, väljakutel on äh, sajad tuhanded inimesed oma meelt avaldanud valitsuse vastu ja nõudnud sõnavabadust, meediavabadust. me näeme seda, et Türgis on kõrgemal tasandil korruptsioon äh, pidevalt probleemiks. valitsus on kontrolli alla võtnud kohtusüsteemi Türgi rikub ka Bulgaaria suveräänsust, äh, kasutades ära meie riigi suurt moslemi vähemust äh, selleks, et äh, neo-ottomanlikku poliitikat ellu viia me näeme siin seda, et kasutatakse vana Ottomani impeeriumi äh, meetmeid äh, naaberriikide osas. Türgi ei saa tulla Euroopa Liitu senikaua, kuni nad ei ole läbi viinud väga sügavaid reforme kohtusüsteemis ja oma põhiseaduses heanaaberlikke äh, suhteid nad ei ole küll Kreeka, Küprose ega Bulgaariaga toetanud suur tänu, järgmisena sõna kolleeg Teokarus, selle poolteist minutit, palun. suur tänu, juhataja äh, härra volinik, te palusite oma sõnavõtus, et me usuksime türklasi. kahjuks aga me näeme seda, et äh, Türgis on lahvatanud praegu üldine meeleavaldus, vastupanu. sellest räägib äh, ka meedia, näiteks ähm, äh, Türgi äh, telekas inimesed kannavad musti riideid äh, oma leinamärgiks, ma ei usu türklaseid üldse samas aga muidugi äh, voliniku varasemad äh, sõnavõtud on mulle andnud natukene lootust. Nad ütlesid nimelt, et äh, Türgi teel Euroopasse on kõige suuremaks probleemiks Küprose küsimus, aga nagu te teate, Küprose probleemi puhul on tegemist invasiooni probleemiga, see ei ole kahepoolne asi. meie oleksime oodanud, et äh, komisjon seaks tegevuskava Küprose probleemi lahendamiseks ja et see tegevuskava rajaneks Euroopa väärtustel, inimõigustel, nii nagu seda tegi Rahvapartei äh, sellel nädalal, eelmisel nädalal Dublinis. see, mille teie olete välja pakkunud, on raamistik, mida võib tõlgendada täpselt nii, nagu oma suva äh, seda soovib ja sellega antakse vabad käed Türgile sekkuda äh, Küprose asjadesse ja Küprose majandusse. see resolutsioon on täiesti sisutühi, ei vasta reaalsusele, nii nagu ka tänane arutelu. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Poskurt, teil on üks minut. suur tänu. meie, need meist, kes on jälginud aastaid äh, pinevalt arenguid Türgis, olid väga mures, kui nad esimesena kuulsid sellest, et Türgi demokraatia on ohus, ei jah, räägiti sellest, et äh, sõjaväeline riigipööre ja selle korraldajad tuleb kohtu ette tuua. nüüd me kuuleme sellest, et see oli tegelikult äh, suur vandenõuteooria. me tervitame muidugi seda, et ajakirjanikke on vabastatud, aga need, kes äh, on vastutavad mõrvade ees, äh, mõrvade eest näiteks kristlaskogukondades ja riigiprokuratuuri ametis on ka vabaks lastud. ja niimoodi on Türgis loed, enam ei, lood enam ei saa uskuda mitte midagi reeglid, äh, äh, seadused äh, muutuvad vastavalt sellele, millist ajakirjandust sa loed, millist ajalehte loed. õigusriigi põhimõtted ei ole tagatud Türgis. Türgi peab pöörduma tagasi reformide teele, tuleb taastada usaldus kohtusüsteemi suhtes ja Türgi rahvale tuleb anda tagasi usk õigluse võimalikkusesse. suur tänu pooleteiseks minutiks saab sõna kolleeg Stier. suur tänu, proua juhataja. kõigepealt lubage mul tunnustust avaldada meie raportöörile väga hästi tasakaalus oleva resolutsiooni osas. Türgi on paljudele liikmesriikidele väga oluline riik, eriti näiteks Horvaatia jaoks äh, geograafilise asukoha tõttu Türgi on äh, väga oluline osa uuest äh, Euroopast ja Türgi on täitnud väga konstruktiivset rolli Bosnia-Hertsegoviina konflikti lahendamisel ja on jätkanud äh, tööd selles piirkonnas, aga üsna tihti on Türgi juhtkonnast kuulda hoopis teistsugust juttu. on tunda seda, et nad tahavad oma mõjusfääri laiendada Eh, seda siis eh, ajaloolise Ottomani impeeriumi piirideni ja äh, härra Erdogan rääkis ju sellest, et tema valimisvõit on Istanbuli jaoks sama oluline, kui see on oluline Saar-, Sarajevo ja Beiruti jaoks. ja äh, äh, nagu me teame, Bosnia anti tegelikult pärandini, pärandina justkui Erdoganile, ega me sellist juttu küll kuulata ei taha me ei räägi siin enam äh, vanadest äh, vasallisüsteemidest, me ei taha pöörduda tagasi Ottomani impeeriumi aegadesse, Türgi peab tunnustama Euroopa standardeid ja sellega ma tervitan äh, seda, et Türgilt palutakse, et nad oma poliitika Bosnia-Hertsegoviina suunas ühtlustaksid Euroopa Liidu vastavasisulise poliitikaga. suur tänu, härra Kšip, teil on poolteist minutit, palun suur tänu, proua juhataja. Türgi on üks äh, suurimaid Euroopa Liidu partnereid äh, Lähis-Idas. Türgi on äh, NATO liige. aastaid on Türgi üritanud riit, liituda Euroopa Liiduga, liitumisläbirääkimised käivad ja niikaua, kuni nad veel äh, käivad, siis on võimalik asju ka muuta ja sellepärast ma tahaksin rõhutada, et sellistes valdkondades nagu inimõigused ja kodanikuvabadused on veel väga palju Türgil äh, teha. samas aga me peame ka tunnustama edasiminekuid, eriti vähemuste õiguste kaitses. ma ei räägi siin mitte ainult kurdi vähemusest, vaid ka Iraagi päritolu kurdidest kuid äh, samas äh, tuleb äh, muret tunda ka sõnavabaduse kaitse osas, väga paljud ajakirjanikud on vangistuses ja et opositsioon on surve all ja praeguses olukorras ei saa Türgi isegi mõelda liitumisest Euroopa Liiduga. sama puudutab ka muidugi lahendamata konflikti Küprosega. meieni on jõudnud infot selle kohta, et internetivabadus on ohus võib-olla peaminister loobub nendest jõupingutustest, see oleks minu meelest äh, samm õiges suunas. ma arvan, et me peaksime dialoogi jätkama Türgiga kindlasti, tegemist on meie jaoks olulise partneriga, aga eriti praegustel kriisiaegadel Ukraina kriisi kontekstis. E aitäh, äh, kolleeg Peterle, poolteist minutit palun tänan, juhataja. oleks äärmiselt kahetsusväärne, kui see oleks meie kolleegi viimane raport Türgi kohta. me oleme ära harjunud sellega, kuivõrd kvaliteetset tööd ta teeb ja ma olen väga rahul tema tõese eh, ja hea ülevaatega, kus on kõik täpselt kirjas, nii head kui vead ja kriitika. ma ei hakka laskuma üksikasjadesse, küll aga ma sooviksin paar üldist sõna öelda. läbirääkimised on väga keerulise taustaga, äh, sest poliitilised erimeelsused Türgi ja Euroopa Liidu vahel on märkimisväärsed. seda arvestades võime tunnistada, et protsess on, läbirääkimiste protsess on kaasa toonud reforme, ja on avanud arutelusid, mis peavad toimuma selleks, et Türgi probleeme arutada. samas on äh, kahetsusväärne, et siin ei ole midagi öeldud. Leevi kohta ja ähm, siis on kindlasti inimõiguste konventsiooni rikkumised ähm,, siis on siin mainitud viisa liberaliseerimist, nimetatud on korruptsiooni ja muidki selliseid küsimusi. isegi kui me siin kokkuleppele jõuame, siis on veel tööd rohkem kui küll. juhataja, nüüd vaba mikrofoni sessioon, proua Korhola. aitäh, lugupeetud juhataja. täna hommikul kuulsime, et Gezi pargi ähm, ohvriks on ähm, äh, äh, saanud viieteistaastane nooruk, kes leiba ostnu, ostma minnes ähm, sai surmava trauma Gezi meeleavaldused on vaid üks osa möödunud aastal toimunutest, aga meie peame demonstreerima, et keegi ei ole ära unustanud süütuid ohvreid. teine asi on see, et peaminister Erdogan on teinud avalduse, ehm, mis näitab, et ta tegelikult rikub oma varasemat lubadust, et ta enam neljandat korda ei kavatse kandideerida ma olen tegelikult varem juba kirjutanud nõndanimetatud kümne aasta eh, mõjust ehk võimul olek kümme aastat, see eh, muudab inimesi haigeks ja minu arvates Erdoganil oleks eh, ülim aeg lõpetada oma võimulolek. aitäh! kolleeg euh, Dožo. lugupeetud juhataja, ma leian, et äh, tänaõhtune arutelu on pisut sürrealistlik, sellepärast et äh, praegu käib siin äh, silmakirjatsejate pall lihtsalt. me oleme siin juba tund aega kuulnud negatiivseid hinnanguid praeguse olukorra kohta Türgis, poliitilise olukorra, õigusolukorra, äriolukorra, hariduse, religioossete vähemuste austamise kohta, kuid mida me mida pakutakse välja komisjoni ja raporti poolt, äh, avada rohkem läbirääkimispeatükke. see on illusioon, et läbi peatükkide avamise saame mõjutada asjade käiku. see on ekslik. me peame viima läbi tärgiga palju nõudlikumat poliitilist dialoogi, kuid läbirääkimiste alamin-, alustamine toetab ainult valel teel olevat Türgi võimu. siin öeldi, et kahekümne kolmas peatükk tuleb avada sellepärast, et türklased paluvad seda kahju, aga praegu siin, siinne parlament on valitud mitte türklaste, vaid eurooplaste poolt ja ma ei ole kindel, et eurooplased selliste asjade käiku toetavad. tänan. kolleeg Ljubtševa. tänan, juhataja me räägime siin raportist, mis äh, käsitleb Euroopa Liidu ootusi Türgile ja ma olen väga sügavalt mures sellepärast, et kui äh, Brüssel väljendab oma soovi arendada heanaaberlikke suhteid, siis poliitikud Türgis saadavad sõnumeid, mis on vastupidised, need on reaalsed faktid, raport kutsub Türgit üles kinni pidama oma kohustustest, rahvusvahelistest lepetest, see on väga oluline, sellepärast et kui Türgi jätkab mitte oma kohustuste täitmist Ankara lepete raames Bulgaaria suhtes, ja sõltumata kahe tuhande kaheksanda aasta parlamendi resolutsioonist ei ole siin mingisugust edasiliikumist Euroopa Parlament peab kaitsma Euroopa kodanike õigusi, aitäh. aitäh ja järgmisena saab sõna kolleeg äh, Pitsula. tänan, juhataja. Türgi on Euroopa Liidu eriline partner, seetõttu arvan mina, et läbirääkimised peavad jätkuma, ükskõik kui kaua nad ka kestavad läbirääkimiste seis on õige, sellepärast et tegelikult kõikidele liikme, kõikidele ri-, riikidele on esitatud samad tingimused. tulemused on üheksa aastat pärast ähm, läbirääkimiste algust väga viletsad, mis on kaotus nii Euroopa Liidu kui Türgi jaoks, me peaksime tegelema mõlema poole hu-, mõlemale poolele huvipakkuvate küsimustega nagu energia, kaubavahetus ja nii edasi. praegu on Serbiast Türgis üle poole miljoni pagulase, mistõttu me peaksime Türgi vastu huvi tundma. aga samas peaksime silmas pidama ka Küprose küsimust selleks ja, ja, ja samuti me peaksime äh, astuma samme ka viisarežiimi küsimuses. aitäh, proua Papadopoulou. aitäh, juhataja. võib-olla keegi püüab Türgit ilustada, aga tegelikult faktid räägivad iseenda eest. inimõiguste rikkumine, Kopenhaageni kriteeriumide rikkumine, korruptsioon, äh, skandaalid taolisi fakte arvestades on täiesti tulutu rääkida sellest, et võiks veel peatükki ähm, avada. UNCLOS-e lepet pole Türgi ratifitseerinud, Küprose okupatsiooni pole nad lõpetanud, Ankara protokolli pole nad ellu viinud. Türgi laevad on meie ter-, territoriaalvetest, nende käes on Famagustu ja selle asemel, et eh, ellu viia resolutsioon viissada kolmkümmend, nad jätkavad okupatsiooni, jätkavad inimõiguste rikkumist ning jätkavad Küprose Vabariigi hirmutamist ja ähvardamist. Nad rikuvad rahvusvahelist õigust, aga teevad seda karistamatult. see on Euroopa Liidu õigustikus solvamine, ehm, selle solvamine, mida me kõik peaksime järgima. kahetsusväärsel kombel Euroopa Liit saadab Türgile kingitusi selle asemel, et neid karistada ja ma arvan, et on ülim aeg seda mõista. Je vais souligner en allemand qu'il me semble fondamental de faire son procès d'adhésion de la Turquie ma arvan et siin on väga oluline viidata sellele et tekstis ka kurdi küsimusele see konflikt tuleb lahendada demokraatlikult sellepärast peame julgustama rahuprotsessi edenemist ja me peame julgustama kompromisside sõlmimist. valitsus peab kinni pidama oma lepetest, tagama vähemustele nende õigused ja vähemuste tunnustamise põhiseaduses ning ka nende valimisõigused. Grazie, onorevole Tomasic aitäh, äh, kolleeg Tomasitš. tänan. debatt Türgi koha üle Euroopa Liidus jätkub pikka aega, aga fakt on, et Euroopa Liit ja Türgi peavad koostööd tegema, Türgil on meiega ühine piir, nad on tähtsad liitlased ja miljonid Türgi päritolu isikud jagavad Euroopa Liidu plusse ja miinuseid. aga mina sooviksin juhtida tähelepanu veel ühele asjale. suhted meie vahel on seotud mõlema poole vastutusega. üks küsimus sellega seoses ähm,. narkokaubandus, eriti Afganistanist tulevad äh, e, materjalid, Türgi on otsustava tähtsusega sellel äh, Ähm, teel. kuigi Türgis äh, arestitakse suuri koguseid narkootikume, pole see piisav, me peame midagi tegema selleks, et see ähm, narkokaubanduse marsruut ähm, äh, tõkestada ja et sealtkaudu enam narkootikume ei tuleks. aitäh, sellega oleme jõudnud vaba mikrofoni lõppu, volinik Füüle, sõna on teil, palun. aitäh, proua juhataja, lugupeetud saadikud, lugupeetud eesistuja. Türgi kohta on mul alati väga head lõppsõnad ette valmistatud, aga ma kunagi ei kasuta neid, sellepärast et alu, arutelu paneb mind alati mõtisklema, et kuidas kõige paremini reageerida nendele väga erinevatele seisukohtadele. seega nüüd siis tõesti minu viimased kommentaarid, siis mina omal, omas ametis äh, teie ees, kelle, eh, kes te ka öö, eh, oma mandaadi lõpetate. nüüd tõesti viimased kommentaarid. kolm asja. esiteks, Euroopa Liidu liikmeks on võimalik saada vaid ühel moel teha läbi kõik läbirääkimiste äh, protsessi peatükid, mingisuguseid eranditeid ei ole, ei põhivabaduses, õigusriigi küsimustes, vastutuses, äh, võimude lahususes. mingisuguseid vaheperioode ette ei ole nähtud, mingisuguseid otseteid ei ole, otseteid, äh, mille kaudu oleks võimalik ümber hiilida väärtuspõhisest ähm, liitumisest. see on meie põhiline vahend ja tegelikult ma olen alati teie kojalt oodanud seda, et te esitaksite õigeid küsimusi, mis aitaksid minul jõuda õige vastuseni või õigete vastusteni. Te ei aita mõjuta ei mind ega minu eh, järel ametisse astuvaid eh, inimesi sellega, et ütlete ühelt poolt, et me peaksime rohkem nõudma ja teiselt poolt me peaksime rohkem piirama läbirääkimiste protsessis. sest tegelikult läbirääkimiste protsessi ja peatükkide avamise kaudu saaksin mina kõige asjasse puutuvate, puutuvamatele küsimustele vastata. ma olen mitmeid kordi varem, mitte täna, kuulnud seda, et kas me tõesti soovime, et Euroopa Liit näitaks nii-öelda eeskuju Türgile või mitte. edasi minu teine punkt. ei ole mitte mingisugust muud võimalust leida kõikehõlmav lahendus Küprose küsimuses, kui järgida Euroopa Liidu aluspõhimõtteid. ja mul on väga hea meel konstateerida, et Türgi kaasamisega on meil õnnestunud ka siin edasiminekut saavutada läbirääkijad on kohtunud ähm, ÜRO kaitse all olevas piirkonnas ning ähm, jätkavad oma arutelu reedel, sellel reedel. Ähm, ja siis äh, on küsimus ka selles, et kinnitada üle võimalik kohtumine kolmekümne esimesel märtsil. ja kolmas märkus noor viieteist aasta suri üle kahesaja kuuekümne päeva oli ta koomas pärast seda, kui politsei ähm, lasi tema pihta pisargaasikanistri. paljud rääkisid temast, see on väga kurb, aga samas on see tähtis meeldetuletus Türgi rahva püüdluste kohta nendele püüdlustele ma alati mõtlen, olen seni mõelnud ja mõtlen ka tulevikus, sest need näitavad äh, valgust edaspidiseks, aitäh. aitäh, nüüd saab sõna minister Kukulas. suur tänu. aitäh aitäh parlamendile selle huvitava arutelu eest, see paneb meid mõistma, kui oluline on jätkata poliitiliste ja majanduslike reformidega Türgis selleks, et edasi liikuda ning peame selles suunas kindlasti jätkama. teisalt Äh, viidatakse teie resolutsioonis ka sellele, et kõik osapooled võidavad liitumisläbirääkimiste jätkumisest ning majanduslikest ja poliitilistest reformidest. meie omalt poolt teeme kõik võimalikku, et saaksime edasi liikuda Türgi on oluline Euroopa Liidu partner ning edusammud Euroopa Liiduga liitumise suunas on kõigile kasuks. muidugi on, ei ole nende peatükkide avamine mingisugune eesmärk omaette, vaid see on lihtsalt ühe protsessi jätkumine. Türgi teemat olen äh, mitmel korral ka komisjonis ja nõukogus arutanud ning ka kahepoolselt liikmesriikidega. me peame muutma konkreetseks need reformid selleks, et Türgist saaks õigusriik ja et Türgi peaks kinni oma rahvusvahelistest kohustustest edasiliikumine sõltub eelkõige Türgist ning me ei tohi unustada, et peatükkide avamine ja sulgemine sõltub ka ülemkogust. võttes uuesti kokku arutelu, tahaksin öelda, et Türgi peab näitama üles tahet edasi liikuda. läbirääkimised nõuavad mitte ainult üldiseid reforme, vaid ka julgeid poliitilisi otsuseid Türgi poolt. meie omalt poolt jälgime tähelepanelikult edusamme ning tahaksin rõhutada Euroopa Parlamendi rolli ja kaasatuse olulisust selle poliitika arendamises peame arendama demokraatlikku dialoogi ja tagama jätkava toetuse sellele protsessile. ja ma tänan teid selle toetuse eest, aitäh. olen saanud ühe resolutsiooni ettepaneku nüüd on arutelu lõppenud ning hääletus leiab aset homme, kolmapäeval, kaheteistkümnendal märtsil kell kaksteist.